esimeses osas juhtis täiskogu väga kogenud inimene, nüüd aga väga kogenematu inimene, nii et paluksin teilt ka veidi arusaamist minu kogenematuse suhtes, aga ma enamasti juhin asju üsna karmikäeliselt. nii et palun veel kord teie tähelepanu, kolleegid. jätkan vastavalt artiklile vastavalt artikli seitse lõikele üks, mis käsitleb Euroopa Parlamendi valimisi ning vastavalt kodukorra lõigetele üks ja neli artiklis neli on Euroopa Parlamenti valitud härra Javier Couso Bermui alates viieteistkümnendast juulist kaks tuhat neliteist ning vastavalt lõikele kaks artiklis kolm kodukorras kui tema pädevust ei ole pandud küsimärgi alla, on tal õigus asuda oma Euroopa Parlamendi liikme kohale tingimusel, et ta on teatanud, et ta ei ole ühelgi ametikohal, mis oleks vastuolus Euroopa Parlamendi liikme tööga. ühtlasi tahaksin teile teada anda sellest, et Rahvapartei fraktsioonilt olen ma saanud liikmete nimetamise ning nimetamise informatsiooni komisjonidesse ning ühtlasi liikmete väljavahetamist, nii et äh, kõik see info läheb protokolli, kui keegi sellele vastuväiteid ei esita, siis on see otsus ka heaks kiidetud. kallid kolleegid, paluksin veel kord korda saada